loodame, et resolutsioon homme vastu võetakse, tänan. suur tänu, härra volinik, oled saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, nüüd on arutelu läbi, hääletamine selle, nende resolutsioonide osas toimub homme keskpäeval. nüüd on mul üks teade. sotsiaaldemokraadid, ALDE ja EFD on saatnud mulle taotluse parlamendi delegatsioonidesse ja komisjonidesse ametisse määramise kohta. Need nimetused kantakse istungi protokolli, need on heaks kiidetud, kui keegi ei ole nende nimekirjade vastu